ESI tähistab oma sajandat aastapäeva, kahekümne neljandal veebruaril kaks tuhat kaheksateist. ja te planeerite enne viia läbi ambitsioonika Euroopa kava, ühtsus läbi tasakaalu, siia on kaasatud majandus, julgeolek, digitaliseerimine ja säästlikkuse eesmärgid. me soovime kivikotti esimeseks eesistumiseks Eestile ja ettevalmistused hakkasid juba nii vara pihta kui kaks tuhat kaksteist aastal. seetõttu ilma viivituseta tahaksime kuulda teie suust, äh, Sven Mikser, millised on teie äh, välispoliitika peamised äh, keskendumiskohad, ma kujutan ette, et laienemine Türgi, ka Vahemere piirkond, võib-olla tahate ka öelda midagi Dresde tippkohtumiste, tippkohtumise kohta, mis leiab aset ja all, saab alguse homme mida on võimalik teha selleks, et äh, Lääne-Balkani riike tuua lähemale Euroopa Liidule. ootame teie vaateid ja arvamusi ning annaksime ministrile sõna ja pärast on meil aega siis, head kolleegid, pidada debatti. peame selle päevakorrapunkti lõpetama kella neljaks hiljemalt, sellepärast et siis ootame me Helga Schmidti siia e FSI kohtumisele, mis on siis laiendatud äh, juhatuse formaadis, aga härra minister, teil on sõna. suur tänu teile, esimees härra McAllister, austatud Ahveti komisjoni liikmed Euroopa Parlamendis, daamid ja härrad. ma hindan teie huvi äh, selles osas, millised saavad olema Eesti prioriteedid välis- ja julgeolekuteemade vallas ning laienemispoliitika vallas äh, eesistumise ajal. ja seda enamgi veel, et viimase kahe päeva jooksul on olnud äh, viieteistkümnest äh, ministrist kümme siinsamas Brüsselis, rääkides siis vastavate Euroopa Parlamendi komisjonide ees, millised saavad olema eesistuja prioriteedid nii et äh, täna, minu tänasele kõnele on ka mõningaid alternatiive siin majas täna veel. Äh, mul on suur au neid prioriteete teiega siin täna arutada. meie hindame seda head kontakti, mis meil on olemas juba parlamendiga. ja selgelt äh, hindan ma ka head koostööd välisasjade komisjoniga konkreetsemalt. härra esimees, meie kohtusime märtsis ja ma arvan, et see kohtumine oli väga abiks, aitamaks äh, eesistumise äh, programmi ette valmistada ning see andis ka mulle väga hea arusaamise sellest, millised on, äh, on teie eesmärgid ja selgitasite nii teie kui ka parlamendi liikmed seda meile. aga selge on, et igapäevasel alusel juhtub pidevalt midagi ja tahame olla ka piisavalt paindlikud selleks, et võtta arvesse kõiki olulisi arenguid mis Euroopa Liidu sees aset leiavad ja ka Euroopa naabruskonnas nii äh, lõuna poole kui ka ida suunas. tahaksin ka tunnustada seda suurepärast tööd, mida Malta eesistuja tegi viimase poole aasta jooksul. meil oli suurepärane koostöö, head kontaktid äh, ka maltalastega ja ilmselgelt äh, oleme me koostööd tegemas meie partneritega äh, Bulgaaria ja Austriaga. käesoleval äh, kevadel tähistasime me kolmeteistkümmet aastat Euroopa Liiduga liitumisest. aeg lendab, aga kui ma vaatan nüüd tagasi sellele ajale, Eesti Euroopa Liiduga liitumise teel, siis võttis palju jõupingutusi ning reforme selleks, et meie riik oleks valmis ka Euroopa Liidu liikmesriigiks saama ja vastama kõikidele kriteeriumitele. aga nüüd tagantjärele võin öelda, et meie riik ja meie rahvas on väga palju kasu saanud nii majanduslikest võimalustest kui ka julgeolekust ja stabiilsusest mis Euroopa Liidu liikmelisusega kaasneb. Euroopa ühenduste sünnist viiekümne seitsmendal aastal, kui just ka tähistasime Rooma deklaratsiooni aastapäeva, on Euroopa kodanikel olnud täiesti ennenägematu äh, jõukus, äh, rahu ja stabiilsus äh, nüüd juba aastakümneid ja kümneid ja ka meie enda riigil on see niimoodi. aga Brexiti referendumi tulemus näitas muidugi eelmisel aastal, et selline positiivne suhtumine Euroopasse ei ole kõikide kodanike poolt jagatud, on palju inimesi, kes on hakanud küsima olemuslikke küsimusi Euroopa Liidu ja selle aluste kohta. muidugi pärast Brexiti referendumit on äh, veel tekkinud teravamaidki probleeme ja äh, tänasel päeval on veidikene vaimsus ümber pööranud, natuke on positiivsemaid meeleolusid kui aasta tagasi ja ma arvan, et see kindlasti kajastub ka positiivses dünaamikas, mida näeme Euroopa majandustes. majanduskasv on taastunud. kohta, kui vaatame üle liikmesriikides toimunud valimiste tulemused aga ma arvan, et me ei saa öelda, et raskused on selja taha jäänud, vaid äh, oleme endiselt äh, väga segastes vetes ja ma arvan, et äh, arutelu meie Euroopa Liidu tuleviku eesmärkide ja, ja tee üle on väga akuutne endiselt. Euro-, Eesti eesistumise moto on ühtsus läbi tasakaalu. ühtsus tähendab tegelikult laiapõhjalist toetust Euroopa idee alustaladele ning ka Euroopa Liidu eesmärkidele. ning ka mitmekesisuse hindamine on iseenesest väga oluline Euroopa väärtus. muidugi on erinevaid huvisid ja erinevaid prioriteete, kui me räägime kahekümne kaheksast või peagi kahekümne seitsmest liikmesriigist ja meil on seetõttu vaja tasakaalu leida üksikute ja unikaalsete liikmesriikide huvide vahel ja erinevate huvigruppide vahel ka Euroopa Liidu elanikkonna terviku osas. selleks, et Euroopa Liidu progress liiguks edasi, oleme me tulnud välja nelja prioriteediga või nelja teemavaldkonnaga, mille ümber oleme siis ehitanud oma eesistumise programmi. esiteks siis avatud ja innovatiivne Euroopa majandus, mis ma arvan, on eeltingimuseks selleks, et Euroopa Liit saaks arendada, areneda ja üksikud liikmesriigid ja ühiskonnad samuti. teiseks, ohutu ja turvaline Euroopa me usume äh, sellele, et äh, jagamatu on välis- ja sisemõõde julgeoleku vallas ning äh, ka geograafilises mõttes peame me seda silmas. üleilmastuv maailm ja arengud loomulikult leiavad aset kodust kaugel, need mõjutavad erinevalt ka meie julgeolekut Euroopa Liidu sees ning see mõju on nähtav ja otsene. kolmas minu Eesti südamele väga lähedane teema, üks meie horisontaalsetest eesmärkidest, on digitaalne tegevuskava Euroopas. see on ilmselgelt väga lai teema, mis katab erinevaid teemasid, digitaalset majandust, ka andmete vaba liikumist küberturvalisust ja nii edasi. ja siis selgelt äh, järgmine eesmärk, mis on kaasav ja säästlik Euroopa, ka meie prioriteet, meie peaminister, nii nagu esimees ütles, andis juba tegelikult prioriteetidest täieliku ülevaate eelmisel nädalal täiskogu istungil parlamendis tahame olla ausaks vahemeheks ja tahame tervet programmi oma täielikkuses käsitleda järgmise kuue kuu jooksul, eh, leida konsensust kohtades, kus on võimalik eh, vähegi ja näha ka positiivset eh, dünaamikat ja edasiminekut Euroopa kontseptsiooni osas. aga nüüd tulles nüüd konkreetselt välispoliitika eesmärkide juurde, siis alustan kohe laiendamise, laienemisest, sellepärast et laienemine on väga selgelt teema, mis on meie välispoliitika A ja O. oleme täiesti veendunud sellest, et Euroopa perspektiiv on äh, asi, mis motiveerib äh, riike reformiteele, vähemalt nende riikide puhul, kes on äh, avaldanud soovi ja tahtmist Euroopa Liiduga integreerida ja saada Euroopa Liidu liikmeks. tegemist on liiduga, mis rajaneb õigusriigi põhimõtetel, demokraatial ja ootame loomulikult, et äh, kõik äh, kandidaatriigid ka neid samu eesmärke jagavad. aga oleme panustanud äh, laienemispoliitika rakendamisele, mis on Euroopa Liidu väärtuste põhine ning võtab arvesse ka tingimusi ja põhimõtteid, mil, mis selle aluseks on. olen mitmeid riike külastanud ka viimastel kuudel, oleme alustanud äh, oma ringkäiku just Lääne-Balkani riikidest ja nõukogu alu-, arutas ka Lääne-Balkani riikide küsimust regulaarselt. märtsis kinnitasid liikmesriigid väga selgelt äh, oma toetust äh, Euroopa Liidu perspektiivi andmiseks nendele liik-, riikidele ja valitsusjuhid ütlesid, et vaja on rõhutada regionaalse koostöö heade naabruslike suhete eesmärke, need on kõik laienemisprotsessi osad, aga ka eh, stabiliseerimise ja assotsieerimisprotsessi osad. praegusel hetkel on liitumisläbirääkimised kõikide kandidaatriikidega päris kaugel veel, et saaks joone alla tõmmata sellele kõigele, aga väga olulist progressi on juba nähtud ja mul on väga hea meel, et Malta eesistumise juures saime me juba Euroopa Liiduna avada ja isegi ennetavalt juba sulgeda neid äh, peatükke, mis puudutab Montenegrot ja Serbiat. loodame minna edasi läbirääkimistega. ja loodame ka lisapeatükke avada ja võib-olla sulgeda meie eesistumise jooksul. kõige tähtsam valdkond, ma arvan, kuhu peaksime ka oma tähelepanu pöörama, on korruptsioonivastane võitlus, eh, sõltumatu kohtusüsteemi tagamine, eh, kõnevabadus, meediavabadus ja oodates eh, neid tulemusi kandidaatriikidelt ja potentsiaalsetelt kandidaatidelt, peame tagama ka seda, et Euroopa Liit on valmis ka tegema oma lubaduse osa, kui need tingimused on täidetud. nii et me peame olema tegelikult valmis siis ka omaenda kohustusi täitma, kui kandidaatriigid või potentsiaalsed kandidaatriigid on oma kodutöö ära teinud. sest see on ainukene võimalus, kuidas meie laienemispoliitika oleks usaldusväärne. nüüd võib-olla lühidalt selle regiooni üht, erinevatest riikidest ükshaaval. Montenegro on kindlasti eesliinil, kui räägime liitumisläbirääkimistest ja me tahame läbirääkimiste protsessiga edasi minna meie eesistumise ajal, aga loomulikult tahame vaadata, kuidas edeneb Montenegro reformide teel õigusriigi põhimõtete osas ning me tahame ka poliitilist stabiilset protsessi. oleme kõiki poliitilisi osapooli julgustanud pöörduma tagasi demokraatlike institutsioonide lätetele, parlamendi juurde et äh, poliitiline debatt oleks institutsioonides tagasi kohas, kus on ka selle koht, selle asemel, et ne, boikottida neid äh, institutsioone või ajada lihtsalt poliitikat tänavanurgal. meil on väga hea meel selle üle, et äh, Montenegro on ka NATO liige, mis oli tegelikult ka protsess, mida teatud välised osalejad püüdsid äh, rööbastelt välja lükata eelmise aasta sügisel näiteks, aga me saime selle protsessiga väga edukalt ühele poole ja see annab ka usaldusväärsust lisaks Euroopa Liidu laienemispoliitikale. Serbia osas oleme me valmis äh, läbirääkimistega minema edasi. uus Serbia peaminister ja tema valitsus peavad reformi panuseid suurendama, nemal on aga kõrged ootused ja lootused, et reformid kindlasti jätkuvad. üks kriitilise küsimusega aspekt on siin Belgradi ja Pristina dialoog, tähtis on sellest kinni pidada, kinni pidada kõikidest nendest tingimustest ja kokkulepetest, mis on juba kokku lepitud osapoolte vahel ja dialoog peab jätkuma kui me mõtleme ka äh, poliitiliste muutatuste ja valimiste peale riigis, ei ole see alati väga lihtne, aga tuleb meie partneritele seda meelde Äh, tuletada ja pidevalt. Äh, käisin visiidil hiljuti just äh, Belgradil ja, Belgradis ja just valitud riigijuht härra Vutšitš kinnitas mulle, et stre-, Serbia strateegiline eesmärk on kindlasti Euroopa Liiduga liituda, nagu ka teised osapooled seal. üks olulisi kriitilisi aspekte loomulikult on õigusriigi peatükk, selle osas me tahame ja julgustame kindlasti Serbia ametivõimega võtma kõiki vajalikke samme selleks, et see aspekt äh, liiguks kusagile edasi. ja nagu ma ütlesin ka, et Kosovoga suhete normaliseerimine on väga oluline meie päevakorras ja me oleme valmis töötama kõikide liikmesriikidega koos, komisjoniga koos, välisteenistuse ja Euroopa Parlamendiga samuti. ja Euroopa Parlament on olnud väga aktiivne reformide toetamisel ka Lääne-Balkani riikides, tehes koostööd kõigiga ja liikudes edasi. nüüd Kosovo puhul ma juba Belgradi ja, Belgradi ja Pristina dialoogi siin mainisin. hiljutised valimised Kosovos ei ole veel lõppenud sellega, et oleks paigas valitsus, aga loodetavasti juhtub see õige pea ja et uus valitsus saab sammud edasi vajalike reformide teel. tähtsad äh, sammud on juba Euroopa teele astutud ja me julgustame Kosovot kindlasti sellest potentsiaalist äh, võimalikult palju kasu saama. Äh, jõupingutusi on vaja ka teha, mis puudutab korruptsioonivastast ja organiseeritud kuritegevusvastast võitlust ning ka piirilepet Montenegroga Euroopa Liidu integratsiooni lisaprogressi Makedoonia. ma tunnustan äh, Makedoonia jõupingutusi, on nüüd uus valitsus äh, paigas, see on äh, küll hea algus, aga väga palju aega on juba kaduma läinud ja palju tööd on vaja lõpule jõuda. uus valitsus on ka toppama jäänud reformide teel kohe jätkama, jätkata just ka vajalike prioriteetidega ning Prino lepingu rakendamine on väga oluline prioriteet ja siin on teatud julgustavaid märke juba eelmisel nädalal võttis valitsus vastu tegevuskava, pannes paika oma reformide ja prioriteedid, mis on kiireloomulised. aga oluline on ka poliitilist protsessi jätkata ja ootame, et konstruktiivne äh, suhtumine on valitsusel ka uuele opositsioonijõule ja me ootame ka, et ametivõimud to-, töötavad eri, toetavad eriprokuröri büroo tööd. tahame liikuda edasi ka nime küsimuse lahendamise teel, mis on seda protsessi juba toppama sundinud aastaid ja on takistanud ka Euroopa integratsiooni me näeme uuelt valitsuselt võib-olla teistsugust retoorikat, mis loodetavasti viib ka selleni, et tekivad positiivsed arengud järgneva mm, lähituleviku osas. Albaania osas äh, panime tähele, et toimusid parlamendivalimised kahekümne viiendal juunil ja oleme kindlad, et valitsus ei kaota aega ning kindlasti jätkab äh, äh, hea rütmiga. me panime tähele ka eelmise aasta lõpust novembrist komisjoni tingimuslikud soovitused mis on vaja edasi teha selleks, et liitumisläbirääkimistega saaks algust teha. ning loodetavasti leiab see protsess siis lähitulevikus äh, ka aset. Bosnia-Hertsegoviina, selge, siin on palju vaja ära teha, rohkem on vaja panustada selleks, et äh, tõhusalt ja täielikult rakendatakse reforme. ja me ootame ka, et see riik oleks äh, igal tasemel äh, valmis äh, reformidel jätkuma ning Euroopa Liit aitab ka koha pealt. aga muidugi peamine vastutus edukate reformide eest on ametivõimude kätes ning seda lõhestavat retoorikat, mida me oleme vii-, minevikus näinud, ei, see ei ole miski, mis aitab riiki ja selle rahvast Euroopa integratsiooni teel Türgi on Euroopa Liidu kandidaatriik ja võtmestrateegiline partner Euroopa Liidu jaoks endiselt. sellepärast usun ma, et tähtis on jätkata avaliku dialoogiga Türgi suunal. Euroopa Liit on olnud ja peaks olema Türgi reformide ankruks ja äh, Äh, uste kinnilöömine väga rasketel aegadel ei anna võimalust ikkagi koostööd teha ja lahendada neid raskeid probleeme, ükskõik millised on siis Türgi sees sisemised poliitilised äh, dünaamikad. on olnud mõningaid positiivseid märke, kahekümne viiendal mail on äh, presidendid Erdogan, Tusk, Juncker ja Tajani kokku saanud, mis oli üks võimalus siis dialoogi jätkata väga äh, koostöövaimus ootame koostööd Türgiga väga erinevates valdkondades, nagu terrorismivastane võitlus, äh, energiaküsimused, majandus- ja rändeküsimused. meil on väga hea meel, et juba on väga konkreetseid äh, tulemusi ka saavutatud, näiteks inimeste hukkumise vähendamine lahe, Vahemere lainetes. nii et väga oluline on see, et Türgi ka Euroopa Nõukoguga koostööd jätkaks, aga ka Euroopa Liidu äh, institutsioonidega. Äh, inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtted on Euroopa väärtuste tuumaks ja kui Türgi tahab edasi minna Euroopa integratsiooni teel, siis need ongi just väärtused, mida valitsus ja ametivõimud äh, peavad, millest kinni pidama. aga tuletame ka meelde, et konstitutsiooni referendumil peaaegu pool elanikkonda hääletas nende ette pandud muudatuste vastu ja seetõttu peaksime mõtlema väga ettevaatlikult, et ka me pettumust ei valmistaks sellele poolele Türgi elanikkonnast. Küprose äh, läbirääkimiste uudis ei ole olnud väga julgustav paraku, aga ma arvan, et praegusel hetkel on oluline see, et äh, hoiaksime, oleksime kaine mõistusega ja vaataksime, millised on järgnevad alternatiivid, kuidas edasi jõuda. Euroopa Liit äh, toetab kõiki jõupingutusi ja ootab, äh, et Türgi mängiks aktiivset ja konstruktiivset rolli lõpetuseks mõningad teemad, mis ei ole seotud äh, nii palju laienemispoliitikaga. esiteks rändeküsimused. rändeküsimus nõuab väga kõikehõlmavat lähenemist, me ei saa jagada väga selgelt sise- ja välismeetmel, äh, dimensioonil, meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist rändeküsimustele vajalik on leida säästlik äh, lahendus ka rändekriisile, see on üks Eesti eesistumise olulisi eesmärke ja seda ka väljendab see fakt, et esimene ministri, ministrite kohtumine Tallinnas eelmisel nädalal, kui justiits- ja siseministrid kohtusid. ning rääkisid ka rändeteest Liibüast Itaaliasse va läbi Vahemere, see oli meie arutelude peamine teema ja loomulikult rändeküsimused äh, jäävad äh, ränn-, ikkagi tähtsaks. välisdimensioonist äh, muidugi vaadates on vaja töötada meil väga tõhusalt selleks, et nende ühiskondade ja riigistruktuuride vastupidavust suurendada, mis rändevoogusid praegu toetavad Eesti valitsus äh, võttis äh, eelmisel nädalal otsuse Aafrika usaldusfondi eraldada oma reservfondist äh, üks miljon eurot. me peame toetama ka olulisi riigistruktuure koha peal ning ka riikide enda võimekust Vahemere lõunakaldal kontrollida omaenda piire. samuti töötame selle nimel, et Euroopa eh, Liidu operatsioonide eh, ja missioonide eh, tõhusust suurendada Euroopa piiridel ning me tahame ka Euroopa pädevust ja võimekust suurendada, mis puudutab praktilisi aspekte kui pagulasi registreeritakse ja neid aidatakse, siis kes on juba jõudnud Euroopa kallastele digitaalsete lahenduste rakendamine pagulasvoogude juhtimiseks on üks võimalus äh, selle teel. ja lõpetuseks idapartnerlusest. see on ka üks oluline Eesti eesistumise prioriteet. meie usume, et idapartnerlus on olnud väga oluline tööriist selleks, et toetada ja laiendada reformiprotsessi kuues idapartnerlusriigis. meie oleme töötanud selle kallal, et konsolideerida, mida oleme juba saavutanud. nüüd on meil assotsiatsioonileping äh, ja tõhustatud äh, ja süvendatud koostöölepingud äh, enamiku riikidega olemas. ja on kolm riiki ka, kelle kodanikud saavad viisavabalt äh, reisida Euroopasse. teiste puhul oleme lõpetanud äh, läbirääkimised Armeeniaga, mis puudutab uus raam, uut raamlepingut äh, ja ootame ka Aserbaidžaaniga uue leppe sõlmimist. Valgevenel peame loomulikult ka hoidma silma peal, millised on nende sisearengud aga oleme näinud mõningaid positiivseid arenguid eelmisel aastal, veidike vähikäiku sel aastal, aga tahaksime igal juhul Valgevenet äh, toetada, et nad saaksid oma kohustusest kinni pidada. võib-olla ma siinkohal ei hakka rääkima Venemaaga suhetest ja Atlandi-ülestest suhetest Euroopa Liidus ja võib-olla mõnedki teised veel kaugemad maailma osad, mis tegelikult Euroopa välispoliitikat ja julgeolekut küll äh, mõjutavad, aga äh, aga oma küsimuste ja vastuste vooruga võime seda puudutada hea meelega, head äh, parlamendiliikmed. Giving... suur aitäh, härra Sven Mikser, sellest, et te andsite meile eesistumise prioriteetidest ülevaate sellest mis on kõige olulisem järgmise kuu, kuue kuu jooksul. meil on kakskümmend kuus minutit aega arvamuste vahetuseks ja praegusel hetkel on nime kirja pannud seitse kõnesoovi. Keram, Preda, Milamon, Kukan, Frides, Austrevitšus, Sovko. nii, tegelikult oli juba kaheksa kolleegi. loetelu on nüüd suletud ministrile tuleb jätta kümme minutit vähemalt vastamiseks ja loomulikult esimesena saab sõna meie Eesti kolleeg Tunne Kelam, palun. suur aitäh. minule sisendab äh, palju julgust see, et Eesti eesistumise prioriteediks on laienemine idanaaberlus ja Lääne-Balkan, aga kitsaskoht laienemise protsessis Lääne-Balkanil on tegelikult nõukogu. eriti puudutab see Makedoonia olukorda. komisjon on teinud ettepaneku alustada läbirääkimisi äh, Makedooniaga juba seitse aastat ja minu arvates on Euroopa Liidul ühine vastutus äh, selles küsimuses mina julgustaksin teid igati. püüdke leida kokkulepe nõukogus. püüdke saavutada üksmeel, et läbirääkimisi algataks ja see nimeküsimus peaks jääma läbirääkimiste lõpuks, nii et see ei takistaks läbirääkimiste alustamist edasi, te rääkisite ähm, Vahemere ja Aafrika usaldusfondist, see on jällegi väga-väga oluline samm, vajalik samm. Ähm, ma olen Itaalia välisministri algatust samuti jälginud ja tema tegi ettepaneku keskenduda sellele, et Äh, võidelda inimkaubandusega, sest inimkaubandus on just kahjuks see, mis on täiesti orgaaniliselt seotud rändega ja rändevoogudega ja inimkaubandus jätkub isegi Euroopa territooriumil. ja kolmas teema, Põhja-Iraagi äh, olukord peale ISIS-t. kas Eesti saaks teed näidata või anda mingeid garantiisid selleks, et ka selles regioonis loodaks stabiilsus, eriti äh, usuvähemustele ja kristlastele. suur aitäh, härra Kelam, härra Maurides, palun. suur aitäh, kõigepealt tahaksin äh, tervitada härra ministrit ja loomulikult palju edu teile eesistumiseks. Lähen otse oma küsimuse juurde ma loen sellest dokumendilt, mis meile on saadetud, ühe lause. see puudutab Eesti prioriteete Välisasjade Nõukogus ja seal öeldakse sõltuvalt progressist oleme valmis tegelema mandaadiga läbiräästimiseks, et edendada äh, Euroopa Liidu Türgi tolliliidu küsimust ja nüüd ma tahaksin edasi rääkida oma emakeeles. palun, minister, teil kõrvaklapid panna. Yes, give you all the time in the world. Okay, ready? Okay, having read that, I'm going to say this. In the European Parliament at least, we have Euroopa Parlamentis on Türgiga kaubavahetuse küsimuses kaks suurt muret üks puudutab poliitilist aspekti, teine puudutab eh, juriidilist aspekti, nimelt Küprose olukorda. ja see probleem on aastaid juba lahendamata ja poliitiline mure on seotud sellega, et meile teeb muret poliitiline olukord, eh, siseolukord Türgis ja nüüd mm, meil ei ole muid hoobasid kui majandushoovad ja kas ei saaks neid kuidagi kasutada selleks, et Türgi oma kohustusi täidaks? ja veel tahaksin öelda, et te ise ka rääkisite, et Küprose kõnelused on läbi kukkunud. mil määral teie arvates on selles süüd Türgil ja kas Euroopa Liidu seisukohad on olnud konstruktiivsed? suur aitäh ja nüüd härra Ostrevitšus. Uh, suur aitäh teile. ma ei hakka siin oma emakeeles rääkima, siin on palju selliseid äh, rohkem kõneldud keeli ja räägin siis inglise keeles. palju õnne kõigepealt eesistumise puhul Eestile. Teil on värsked äh, vaated Euroopa Liidu tulevikule ja täna on viimane päev, äh, kus nõukogu siis äh, otsustas ära Ukraina küsimuse ja nüüd idapartnerluse tippkohtumine toimub Eesti eesistumise ajal, härra minister. ja milline on siis see strateegiline eelis, mida meile võib anda idapartnerlus? ma näen muidugi, et see on hea tööplatvorm ja ilmselt võiks äh, äh, positiivseid kogemusi idapartnerlusest ka laiendada mujale, näiteks Vahemere riikidele, Aafrika riikidele. kuulaksin hea meelega, mida te arvate sellest? ja veel, räägime partnerlussuhetest. panime tähele, et et äh, Ukraina, Moldova ja Gruusia parlamendi spiikrid saatsid kirja, ühise kirja, kus nad soovisid saada endale Euroopa perspektiivi. see on motivatsiooni küsimus. Te mõistate seda. aga nüüd, millised oleksid järgmised sammud ja millal neid ette võetaks, et siis nende riikide kõrgetele ootustele vastata? arvestades seda, mida need riigid läbi elavad, oleks vaja siiski neile mingi perspektiiv anda vastavalt nende saavutustele. härra Preeda järgmiseks, Rahvapartei. suur tänu, härra minister, suur tänu, et te tulite siia täna meie komisjoni et Teie eesistumine leiab aset varem kui ette nähtud ja äh, praegusel ajahetkel on ka teie ette sattunud väga palju väljakutseid, kaasa arvatud Brexit. Äh, Eesti eesistujana äh, on esitanud meile päris realistliku ülevaate prioriteetidest, soovides ühendada rahvusvahelisi jõude ja tagades julgeoleku meie regioonis ränne, võitlus migratsiooni, terrorismiga eh, peavad jätkuma ja me muidugi ootame, et midagi ette võetakse, ootame ka Euroopa Liidu idanaabruse poliitika eh, vallas tippkohtumiselt ühte-teist Aafrika poliitikas eh, edasiminekut ning suhetes Euroopa Liidu ja NATO vahel. Te võite loota meie toetusele ja räägime ka nüüd laienemisest jällegi ei ole mitte mingit konkreetset äh, ettepanekut äh, eesistumiselt äh, laienemise kohta. laienemine on ju strateegiline investeering Euroopale. me tahaksime oma väärtusi edendada, laiendada, stabiilsust saavutada meie regioonis ja me tahaksime kuulda täpsemalt midagi laienemise kohta ja kuidas anda julgustust nendele äh, riikidele, kes on jõudnud üleminekuetappi. ütlete küll, et laienemine, aga pärast eesistuse käigus unustate ära. Bosnia küsimuses tahaksin teada, millised ootused teil on? meil on siin võimalus küsimusi esitada, kas te valmistate midagi Bosnia jaoks ka ette ja kas te äh, valmistate ka ette debatti valimisseaduse üle, see on midagi, mis praegu Bosnia-Hertsegoviinas väga palju kirgi kütab, tänan. We... suur aitäh, härra Prada. no, härra Milamon, palun. Señor ministro, y mis mejores deseos para su presidencia que ya suur tänu teile, suur aitäh, minister, et tulite ja tegite ülevaate oma äh, Äh, eesistumisest. Teie valitsusjuht eelmise nädala täiskogul Strasbourgil, kui rääkis eesistumise prioriteetidest, mainis ka seda, et äh, Eesti eesistumine ja tsiteerin, panustab sellele, et valmistatakse ette Euroopa Liidu tippkohtumisi Ladina-Ameerika ja Kariibia, Kariibi mere riikidega, äh, mis leiab aset El Salvadoris au, käesoleva aasta sügisel Eh, tahaksin küsida, et millised on täpselt selle väga tähtsa tippkohtumise eesmärgid teie arust? ja nüüd vaadates veel Ladina-Ameerika riikidele, siis kas eelolevatel kuudel keskendute ka Euroopa Liidu Mercosuri läbirääkimistele kas saate öelda midagi selle kohta, kuidas läbirääkimised äh, on planeeritud edasi minema järgmise poole aasta jooksul? ma arvan, et oluline on kindlasti nendele läbirääkimistele tähelepanu pöörata, sellepärast et need on väga tähtsad, eriti arvestades, et Brasiilia ja Argentiina äh, riigijuhid on vahetunud, nüüd on meil võimalus edasi minna, äh, oleme seda aastaid oodanud. ja nüüd Pan-Ameerika platvormist räägime me Euroopa Liidu ja Mehhiko leppe süvendamisest ning Tšiiliga leppest samuti ja käesolevas kojas loodame me mitmed, et äh, need lepped Mehhiko ja Tšiiliga saaks äh, joone alla äh, veel Eesti eesistumise ajal. nii et lisaks sellele, mis te juba ütlesite, idanaabruskonna äh, ja lõunanaabruskonna poliitika osas tahaksin teada rohkem ka Euroopa Liidu suhetega Ladina-Ameerika riikidega. Need on väga olulised sisulised küsimused. Euroopa Liit, CELAC, Mehhiko, Mercosur ja Tšiili, palun oh,. head ja detailsed küsimused, ütleb esimees. nüüd äh, läheme järgmise küsimusega edasi. Anne Liits, palun suur aitäh teile küsimuse eest ja selle raamistiku eest. mul on kaks küsimust, istun siin. Is... üks valdkond on see, et olite ka Eestis kaitseminister ja me oleme hakanud arutama eelarve äh,, kaitse-eelarvet just hiljuti tänagi oli sel teemal koosolek. minu arvates on see suurepärane uus teema Euroopa Liidu jaoks, et me saaksime tõesti edasist ühtsust välja töötada. aga mul on küsimus selle kohta, et parlament tahaks ka mõjutada kaitse-eelarve vastuvõtmist ja kuidas teie näete tuleva tulevase Euroopa eh, Liidu välispoliitika raames relvade eksporti, kuidas seda peaks tegema? ja teiseks, eh, te nimetasite ka, et jätkusuutlikkus on teile oluline. kuidas eh, te kavatsete sellega edasi liikuda, ma tean, et Eestil on väga suur jätkusuutlikkuse programm ja missugused on, milline on teie nägemus, kuidas seda edasi arendada? nii, järgmiseks saab sõna härra Kukan. suur aitäh ja tere tulemast, härra minister, ahvetisse. palun olge nii kena ja näidake tõesti oma eesistumise ajal, kui suurepärane ritt olete, sest et seda te olete ja ma soovin teile igakülgset edu mina pööran suurt tähelepanu Lääne-Balkani piirkonnale ja mul oli tegelikult terve rida küsimusi kaasas, aga kui ma teid ära kuulasin, siis ma, mul ei ole enam ühtegi küsimust ja ma olen täiesti sõnatu. Te lähenesite sellele äärmiselt analüütiliselt, mul ei ole mitte midagi kriitilist öelda. üks alandlik infokild, kui lubate vastavalt sellele, mida te just ütlesite, ei ole laienemine teie peamiseks prioriteediks, aga ma eeldan, et te ikkagi ei kavatse seda niisuguseks lihtsaks ülesandeks pidada, sest et võttes arvesse seda, mis Lääne-Balkanil toimub, siis nende liitumine on tegelikult hakanud muutuma reaalsemaks ja reaalsemaks ja sellepärast oleks tegelikult väga oluline, et te oma oma seisukohtades ka väljendaksite seda pärast Jean-Claude Junckeri kuulutust kolm aastat tagasi, peame me jätkuvalt oma Lääne-Balkani partneritele kindlust juurde andma, sest et see on jätkuvalt väga-väga tundlik teema ühesõnaga, minu ainukene küsimus teile on, kuidas te kavatsete kõikide nende asjadega toime tulla, mida te nimetasite, kas rutiinselt või on teil mingid muud kavad, sest et te tõesti rääkisite väga paljudest asjadest ja kuidas me te saame teha nii, et Euroopa Liit oleks Lääne-Balkanil kohal, kui usutu, usaldusväärne partner, suur aitäh, Edward, ning järgmiseks saab sõna kolleeg Zovko aitäh, härra minister, nii nagu kolleegid juba nimetasid, te pühendasite suure osa oma sõnavõtust laienemisele. ma olen vägagi nõus sellega, aga mulle tegi muret üks väikene lause Bosnia-Hertsegoviina kohta ja see, kes peaks tuleviku otsuste tegemiste eest vastutama ja et selle eest hoolitsevad kohalikud äh, ametkonnad. tegelikult asi ei ole päris nii, asi ei ole mitte ainult Euroopa Liidu piiride kaitsmises, vaid selles riigis on kaasatud Bosnia-Hertsegovinas siis terve rida Euroopa Liidust väljapoole jäävaid faktoreid ning sellepärast tuleb tegelikult äh, Bosniale ja Hertsegoviinale oluliselt rohkem tähelepanu pöörata. meil on täna äh, Srebrenica aastapäev, siis on tulemas Trieste tippkohtamine, nii nagu minu kolleeg, raportöör Prada ütles, et me ootame tegelikult valimisseaduse osas muutust ja seetõttu ma tõesti pööran, pöördun teie poole, et te võtaksite juhi rolli ja üritaksite leida mõned, mõned lahendused Bosnia-Hertsegoviina jaoks, aitäh! suur aitäh, proua Savku ja enne kui ma annan härra ministrile sõna vastamiseks, tahan ühe märkuse isegi teha. järgmise kuue kuu jooksul tuleb tegeleda teil ka albaanlaste ja kosovlastega ning väga hea oleks, kui sõpradele ja partneritele Albaanias ja Kosovos saaks alati meenutada, et jutt suurest Albaaniast on mõttetu ja kahjulik ning niisuguseid ideid ei tuleks üldse Lääne-Balkani ruumis nimetada. mind paneb imestama, kui palju sellest avalikkuses räägitakse mõlemas riigis. ohtlik on ka Suur-Serbia jutt, aga täpselt sama ohtlik on Suure-Albaania jutt, nii et ma arvan, et sedalaadi kommentaare peaks üldiselt vältima, palun, härra minister. suur aitäh, härra McAllister ja suur aitäh ka liikmetele küsimuste eest. Te esitasite terve rea küsimusi väga paljudel teemadel ning ma üritan anda endast parima, et järelejäänud umbes kaheksa minuti jooksul kõikidele võimalikult hästi vastata. juhul, kui ma kõikidele vastata ei jõua, siis ma olen valmis põhjalikumalt teile kirjalikult vastama, kui peaks vajalikuks osutuma. esiteks, Tunne Kelami küsimus, mis puudutab rännet, siis nagu ma ütlesin, meil on tarvis terviklikku lähenemist ja selge on see, et kui me tegeleme rändekriisiga, siis tuleb selgelt aru anda endale sellest, et ränne on alati olnud ühiskonna funktsioneerimise üks komponent. oluline osa maailma rahvastikust on alati olnud teel ükskõik siis mis, mille tõttu looduslike katastroofide, inimtekitatud katastroofide pärast ja nii edasi ja loomulikult ma olen teiega nõus, et et inimkaubanduse vastu tuleb võidelda, me peame üritama äh, inimkaubanduse rolli vähendada nii palju kui võimalik, aga samal ajal peame pöörama tähelepanu ka seda, sellele, kuidas äh, seaduslikku rännet hõlbustada ja kuidas need inimesed, kes tõesti põhjendatult ja legaalselt migreeruvad, kuidas nende jaoks teha see võimalikult inimlikumaks ja kui me räägime tõmbefaktoritest, mis puudutavad mis puudutavad rändevoogusid, siis see on tegelikult äärmiselt komplitseeritud ja mitmekesine teema. on olemas terve liida, rida veidi kahtlaseid vabaühendusi, mis teevad tegelikult inimkaubanduse, inimkaubitsejate rühmadele isegi lihtsamaks ja nad tegelikult kaubitsevad inimestega, kes ei peaks üldse Euroopasse tulema. nii et ma rõhutan veel ükskord, tegemist on keeruka teemaga, me peame tagama selle, et need, kellel on õigus migreeruda ja kellel on tõesti põhjust oma turvalisuse pärast karta, et nemad saaksid ikkagi liikuda Euroopa poole, aga samas me ei tohiks ebaseaduslikele inimkaubitsejatele mitte täiendavaid tõmbefaktoreid tekitada. nüüd kaasaegse Iraagi ajalugu. see, seal tegelikult on jätkuvalt täielik humanitaarkatastroofi, kui me räägime humanitaarabi andmisest, siis me peame aitama inimesi, keda see sõda on mõjutanud, täpselt samamoodi nagu Süüria sõjast mõjutatud teatud inimesi, me ei saa mingisuguseid poliitilisi niite tõmmata, aga kui me räägime humanitaarabist, ülesehitusest, siis siin on mingid konditsionaalid, tingimused olemas. nii et me peame osutama humanitaarabi nendele, kes seda vajavad. ja kui me räägime konfliktijärgsest ülesehitusest ja Iraagi tule, tulevikust, samamoodi ka Süüria kui riigi tulevikust, siis see on valdkond, kus me peame tegelikult olema äärmiselt ettevaatlikud, enne kui me hakkame rääkima mingist piiride ümbermängimisest. Iraagi tulevik eelkõige, Põhja-Iraagi tulevik tuleb otsustada selle riigi enda põhiseaduslikus kontekstis. võib-olla on sealsed valitsusinstitutsioonid praegu väga nõrgad ja ei suuda ise oma riiki kontrollida. nüüd auväärt parlamendiliige Madrides, Türgiga suhted kahtlemata peab Türgi esiteks täitma kõik need kõrged nõudmised, mida me Euroopa Liidu liikmesriigilt ootame ja igasugune edu liikmeks astumisel ja selle lähenemine sõltub ikkagi tingimuste täitmisest. Küprose olukord teeb mulle suurt muret. Küprose resolutsioon. võib-olla me mingil hetkel olime liiga optimistlikud eh, selles küsimuses, et me suudame Küprose küsi-, probleemi kiiresti lahendada, aeg on näidanud, et see nii ei ole, aga samas ma ei sooviks ka öelda, et me peaksime lootuse täielikult maha matma. ma arvan, et meil on eelkõige vaja seda, et Türgi läheneks kõikidele asjadele konstruktiivsemalt ja siis on ka Küprose olukorra lahendamisel lihtsam resolutsioon vastu võtta. nüüd härra Andrevitsuse küsimus idapartnerluse osas. kahtlemata me peaksime siinkohal keskendama, keskenduma eelkõige FCI-de rakendamisele ja samuti poliitiliste reformide kavale. me peame looma majanduslikud võimalused, parandama konkurentsivõimet. siin on tege-, suuresti tegu ka niinime-, nii-öelda kommunikatsiooniharjutusega, sest et igasugustele teatistele ja, ja deklaratsioonidele ning nende sõnastusele on praegu minu arvates pööratud rohkem tähelepanu kui sellele, et inimestele praktiliselt nende siis, sisu selgitada. samas tundub mulle, et me peaksime täiesti selgelt väljendama seda, et igal riigil on suveräänne, suveräänne õigus omad eesmärgid paika panna ja valida oma poliitiline orientatsioon ning ükski kolmas riik ei tohi mitte kunagi sekkuda ühegi riigi suveräänsetesse valikutesse. loodetavasti see deklaratsioon, mille me tippkohtumisel vastu võtame, peegeldab ka varasemate otsuste sisu. nüüd härra Preeda küsimus Brexiti kohta. oluline areng, e, milles on eesistujal ja nõukogul tegelikult küllaltki küllaltki väike roll. Brexiti läbirääkimistel me kahtlemata soovime säilitada suhted läbirääkimisdelegatsiooni ning liikmesriikide vahel ning kuidagi ning säilitada kahekümne seitsme liikmesriigi ühtsuse neil läbirääkimistel. väga palju olulisi teemasid on tarvis läbi arutada, eh, piiriküsimus ja terve rida igasuguseid muid eh, kohtud, alluvused ja nii edasi. läbirääkimismeeskond on meie, äärmiselt kompetentne meie poolt ja ma loodan, et mingisugusel hetkel peavad ka liikmesriigid otsustama, missugused saavad olema läbirääkimised suhet, Ühendkuningriigiga suhetest, sest et ka pärast Brexitit on ju mingisugust suhtlust vaja. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu Aafrika tippkokkumist, see on ka olulise tähtsusega tippkohtumine, seal käsitletakse olulist teemat, investeerimine äh, noortesse ja kui me vaatame demograafilisi suundi Aafrika kontinendil, siis nemad tegelikult on, on rändeolukorra tõukefaktoriks ning äh, oluline on leida noortele inimestele võimalusi Aafrikas, see on tegelikult ainukene viis, millega me saame pikas perspektiivis lahendada Euroopa suunalise rände küsimuse ja samuti terve rea teisi Äh, sotsiaalseid probleeme. nüüd Euroopa Liidu ja NATO vaheline kaitsekoostöö on olulise tähtsusega. ma väga tahaksin kiita president Tuski ja NATO peasekretäri selle väga raske töö eest, et mis nad on teinud, üritades seda väga olulist koostööd äh, taas jalule aidata, see koostöö on väga-väga suure potentsiaaliga. härra Liits äh, puudutas põhimõtteliselt sedasama teemat ja kui me nüüd hakkame rääkima mitmeaastasest finantsraamistikust, siis ma arvan, et olulisi projekte me siiski saame käivitada võtmata ära võimalust teistelt olulistelt poliitikavaldkondadelt. tähtis on mõelda loovalt, eh, kuidas rahastada Euroopa Liidu operatsioone ja teha seda niisugusel viisil, et see ei takistaks meil kasutamast neid eh, vahendeid ja mehhanisme, mis me tegelikult oleme juba rajanud, aga mida me siiamaani ei ole eriti kasutada soovinud, aga siin on veel üsna pikk tee käia, kui me räägime Euroopa kaitsetööstusest ja legaalsetest korraldustest kaitsevaldkonna toodete ekspordialal. Need on ka läbirääkimised, mida me peame hoolega pidama nii oma eesistumise ajal kui edaspidi. härra Milan Mon, mis puudutab SELAK-i kohtumist, siis täpselt nagu Euroopa Liidu äh, Aafrika tippkohtumine toimub ka selleki kohtumine El Salvadoris ja seda juhivad välisteenistus ja Euroopa Komisjon, aga me soovime nende tippkohtumiste korraldusse aktiivselt panustada ja kahtlemata osaleda aktiivselt nende sündmuste korraldamisel. mis puudutab individuaalseid kokkuleppeid Tšiili ja Mehhikoga, mida te ka nimetasite, siis ütlen veel ükskord, me saa-, soovime olla nii aktiivsed kui võimalik. Need on suhteliselt komplitseeritud ja pikaajalised läbirääkimised ning edu saavutamisest lähe, saavutamiseks läheb aega, aga ma arvan, et võib-olla ikkagi võimalik metoodiliselt edasi liikuda. härra Kukani küsimus, laienemine ma ei ütleks, et laienemine meie prioriteet ei ole, võib-olla mitte kõige suurem prioriteet, aga me igal juhul peame olema realistlikud ja möönma, et praegusel hetkel ei ole mitte ükski kandidaat sealmaal, et ta kohe võiks Euroopa Liiduga liikuda ja kui me vaatame Euroopa Liidu siseselt, siis tegelikult ega erilist entusiasmi me siin ei näe ka täiendava laienemise vastu, aga visiitidel Serbiasse, Kosovosse ning teistesse olulistesse kandidaatriikidesse olen ma alati öelnud, et tähtis on võimalusest kinni hakata, kui aken avatakse ning väga oluline on see, et strateegilised eesmärgid oleksid selged, et nende saavutamise osas tehaks tublit tööd, et viidaks ellu vajalikud reformid, et mõistetakse, et need reformid on eelkõige vajalikud ka omadele inimestele. Euroopa ei pruugi praegusel hetkel olla valmis koheseks täiendavaks liitumiseks ja uuteks liikmeteks, aga mingil hetkel see dünaamika kahtlemata muutub ja oluline on, et praegused kandidaatriigid oleksid siis valmis, kui meie oleme valmis. meie oleme valmis neid aitama ja toetama ning nemad peaksid olema valmis äh, hoolega töötama selle eesmärgi saavutamise suunas. ning viimaks Bosniat puudutanud küsimus Bo. Bosnia-Hertsegoviina kohta käiv küsimus, mida nimetas ka härra Breda. ma arvan, et oluline on reformikavaga jätkamine ja komisjoni küsimustikule vastamine. ma arvan, et tähtis on see, et riik ja selle ametkonnad väljendaksid suutlikkust ühehäälselt rääkida. siiamaani ei ole olukord alati niisugune olnud. me oleme täiesti teadlikult äh, selle riigi siseasjadesse sekkumistest ja ta, mõõdukalt on seda mõjutanud ka hiljutised sündmused, aga põhimõtteliselt me teame, milles asi on. samuti olulise tähtsusega on uuenduslik lähenemine põhiseaduslikele küsimustele, uute uute suundade määramine, need tegelikult praegusel hetkel ei too mitte mingisugust kasu, aga riiklikul tasandil ja ka kohalikul tasandil peaksid kõik vastavad ametkonnad tegutseda, tegutsema tõhusalt ja konstruktiivselt eesmärgiga, täita ühised eesmärgid ja siis peaksid nad, peaksime meie omalt poolt näitama, et meie oleme valmis neid aitama ka pikas perspektiivis ja lõpuks, mm, nagu te ütlesite, härra juhataja, see piiride ümbermängimise retoorika, mida ikka ja jälle vahetevahel kasutatakse Lääne-Balkanil, sellest ei ole tõesti mitte kõige vähematki kasu ning ma tahaksin tänada teid ja paljusid kolleege selle töö eest, mis te selles vallas olete olete ära teinud, eelkõige mis puudutab Albaaniat ja veel mõnda teist riikigi Lääne-Balkanil? ma arvan, et see on igati kiiduväärne nii selles piirkonnas kui ka kõikide teiste Euroopa institutsioonide hüvanguks. see on üks viis, kuidas Euroopa Parlament on tegelikult äärmiselt positiivselt panustanud stabiilsema ja turvalisema Lääne-Balkani piirkonna rajamisse. paraku ei ole see töö veel valmis ja sellega tuleb jätkata. suur aitäh, minister, teile! So good luck of the Estonian presidency! palju edu äh, Euroopa eesistujale, Eesti eesistujale, te kindlasti reisite palju, reisite ka Brüsselisse tihti, oli väga hea arvamuste vahetus ja nüüd on meie päevakorrapunkt äh, sellega lõppenud ja tuletan kõigile meelde, et järgmine punkt on kinniseks aruteluks ja ainult äh, poliitiliste fraktsioonide esindajad, äh, selleks pädeva volitusega töötajad ja parlamendiliikmed võivad olla kohal, kõik, kes asjasse ei puutu, palun lahkuge saalist. I mean, good preparations. <laughs>